proua Pimenta Lopese ning proua Karolina Ponset-Vanelli ning äh, härra Jaromir Kolitšeki volitusi, leidis need kehtivad olevat ning tegi ettepaneku see kinnitada vastavalt kolmekümne esimesest jaanuarist, kolmandast äh, veebruarist ja neljandast veebruarist kaks tuhat kuusteist. kas on kellelgi vastuväiteid? parlamendiliikmete mandaatide kehtivus on seega kinnitatud. proua von Storch